turismi teemaga. aitäh ja väga hea on lõpetada küsimuste voor äh, turismivaldkonnaga ja nii positiivselt. suur tänu kõikidele rahvasaadikutele küsimuste eest. siin eritati väga palju erinevaid küsimusi ja suur tänu volinikukandidaadile vastamise eest. nüüd anname volinikukandidaadile veel viieks minutiks sõna selleks, et ta saaks teha lühikese kokkuvõtte nendest küsimustest, mida te soovite eraldi veel välja tuua pärast täna avalikku kuulamist. ja siis härra Puusek võtab meie kuulamise kokku tööstuskomisjoni vaatevinklist ja mina ütlen teile siis, mis saab edasi. aitäh, palun volinikukandidaat, teil on sõna lugupeetud rahvasaadikud, suur tänu kõikide küsimuste eest. suur tänu selle arvamuste vahetuse eest. ma loodan, et see arutelu on heaks stardipakuks meie tulevasele koostööle. soovin teiega teha koostööd pidevalt ja usaldusväärselt ning ma luban anda endast kõik. ma kavatsen tegeleda siseturu potentsiaali väljaarendamisega järgmise viie aasta jooksul. üritan tõkkeid samm-sammult kõrvaldada, lahendada probleeme samamoodi samm-sammult ja suur tänu teie aja eest, ma tean, kui tähtis on see parlament, kui tugev on tema mandaat ma kavatsen teile aru, teie ees aru anda, ma kavatsen teiega tihedat koostööd teha kõikide parlamendifraktsioonidega. ja pärast teie küsimusi jäi mulle ka mulje, et see portfell on kõikide fraktsioonide jaoks tähtis, hoolimata nende poliitiliste veendumuste erinevusest. tegemist on portfelliga, mis annab meile võimaluse tagada majanduskasv, töökohtade loomine ja areng. aitäh! aitäh! aitäh ka selle eest, et mu ellu jätsite, ütleb proua volinikukandidaat. For... aitäh, proua volinikukandidaat, teie vastuste eest. suur tänu ka kokkuvõtva sõnavõtu eest, suur tänu kõigile, kes istusid siin saalis, suur tänu kõigile kes jälgisid meid internetis. tegemist oli väga tähtsa avaliku kuulamisega ja nüüd oleme jõudnud kuulamise lõpusirgele. mul ei, ma ei olnud piisavalt äh, julgust, et teile kohe alguses öelda, et olen pärit samast piirkonnast Euroopa Liidus nagu proua Pinkovska. tegemist on tööstuspiirkonnaga mis teeb läbi kogu seda tüüpilist restruktureerimisprotsessi. nii et äh, volinikukandidaadil on tõesti väga suured kogu kogemused selles valdkonnas, äh, kaasa arvatud ka see, kuidas arvestada keskkonnaküsimustega tööstusvaldkonna ümberstruktureerimisel. seal on terasetööstus, autotööstus, keemiatööstus seitse aastat kogemusi Poola valitsuses ja ta on olnud ka asepeaminister. ma loodan, et meil on väga palju võimalusi temaga järgmise viie aasta jooksul ühenduses olla, sest kõik need valdkonnad, mida mainiti, on Euroopa kodanike jaoks tähtsad. veel kord suur tänu kõigile kolleegidele viiest komisjonist siin äh, kojas äh, ja tööstuskomisjoni jaoks on meil hea uudis, et järgmine kuulamine on juba esmaspäeval pool kolm. proua Pratušeki kord on siis meie ette astuda ja koordinaatorite koosolek toimub veel täna pärastlõunal. Viki Food annab teile teada selle kohta täpsemalt, aitäh! suur tänu, palun kannatage veel üks hetk, daamid ja härrad, proua Penkovska, suur tänu siia tulemast, jäite ellu siiamaani, aga sellega ei ole protsess veel läbi, nii et palun istuge veel hetk. Te tuleb veel ellu jääda ka hindamisprotsessi käigus meie oleme poliitikud, me ei ole kõigega nõus, kui oleksime, siis elu oleks hoopis teistsugune. aga nüüd istume me maha ja vaatame, kas enamuse jaoks läbisite te selle kuulamise edukalt? kas võiksin nüüd fraktsioonide esindajatele meeldida, meenutada, et kui nad ei saada koordinaatorite kohtumisel oma koordinaatorid, siis hindamisel nende hääl ei loe, nii et äh, koordinaatorite kohtumine on tähtis selles hindamisprotsessis. siseturu koordinaatorid äh, jäävad siia, tegemist on kinnise koosolekuga ja tööstuskomisjoni äh, koordinaatorid kohtuvad äh, kella kuuest kella seitsmeni ASB 5G kaks Äh, viis G kolm ruumis ja ühine koosolek on meil veel kell seitse, samamoodi ruumis viis G kolm ja samamoodi ka nõuandvad äh, komisjonid tulevad sellele viimasele koosolekule. nüüd jätkame arutelusid demokraatlikult valitud kolleegidega.